So dear colleagues, good morning um.... kolleegid, tere hommikust, kuigi kohal on väga vähe liikmeid, siis ma ikkagi teen ettepaneku praegu alustada ja jätkan saksa keeles um,. Unser punkt. kümnes päevakorrapunkt puudutab äh, siis eelarvet aastast kaks tuhat kaksteist ja Martin Lokekaart on meie raportööriks, nagu te teate, komisjon kolmekümnendal mail kaks tuhat seitseteist avaldas äh, eelarve äh, aasta kaks tuhat kaheksateist kava ning sellest peale on kõik vastavad dokumendid ka liikmetele saadetud ja siia alla käib ka sekretäriaadi märgukiri äh, kultkomisjoni liikmetele, mis siis toob ära need eelarveread, mille osas on kultuurikomisjon pädev ja siin on siis meil protsessis kaks asja, siin on kõigepealt kulti arvamus eelarvekava kohta, mis kahekümne üheksandal, äh, kahekümne üheksandal juunil esitatakse järgmisel aastal, järgmisel nädalal siis ja siis ka muudatused eelarvekava kohta ja nüüd täna meie raportöör härra Lokekaart tutvustabki neid muudatusi, enne kui ma annan härra Lokekaardile sõna, soovitaksin teile meenutada, et kõigepealt äh, muudatusettepanekute esitamine meie komisjoni poolt äh, on ette nähtud kahekümne kuuendaks juuniks kella kuueks. niisiis järgmiseks esmaspäevaks ootame neid muudatusettepanekuid. koordinaatorite kohtumine on kahekümne, kahekümne teisel märtsil otsustasid, et äh, et muudatusettepanekud tuleb esitada inglise keeles ja kolmandaks, mis puudutab äh, katseprojekte või siis ka ettevalmistavat meetmeid, siis nende kohta ettepanekud tuleb ka eh, muudatusettepanekute raames esitada ja nüüd annan sõna Martinile, palun. aitäh, juhataja, kallid kolleegid. ma räägiksin lihtsalt ähm, paari sõnaga kultuurikomisjoni seisukohast äh, eelarve läbivaatamise osas aastaks kaks tuhat kaheksateist enamik äh, teist teab minu seisukohta, sest ma esitasin mustandi paar nädalat tagasi. Äh, sellest ajast olen ma konsulteerinud paljude inimestega, sealhulgas meie sekretäriaadi eelarvespetsialistidega. võrreldes eelmise arutelu vooruga, äh, kus me ei teadnud komisjoni seisukohta, on Äh, praegu, nagu proua Trüppel ütles, teada konkreetsed arvud, mida komisjon välja pakub. ma toon välja olulisemad küsimused. esiteks, meil on ikkagi väga kahju, et eelarves ei kajastu äh, Erasmus plussi eelarve täiendamine viiekümne miljoni euro võrra. kui me kohe seda viitekümmet miljonit juurde ei saa, siis me tahaksime vähemalt, et Äh, see jagataks kolmeks osaks ja aastal kaks tuhat kaheksateist saaks äh, umbes kaheksateist miljonit eurot kohe kättesaadavaks, nii et Erasmus saaks täita oma eesmärke noorte hulgas. teiseks, meil on äh, probleeme solidaarsuskorpusega, tundub, et selle rahastamine äh, mõjutab oluliselt Erasmus plussi eelarvet, nii et meil on vaja komisjonilt vastuseid eelkõige seas, seose osas solidaarsuskorpuse ja Euroopa Vabadliku Teenistuse vahel. meil on hea meel, et äh, kaheksateist koma neli miljonit eurot solidaarsuskorpuse jaoks kahe, kaheksateistkümnendaks aastaks kõrvale pannakse, aga me tahame rõhutada, et see ei tohiks tulla Erasmus plussi arvelt ja me tahaksime kuulda komisjoni seisukohta. nüüd kolmandaks Mm, krooniline alarahastamine nii loova Euroopa kultuuriala programmi kui kodanike Euroopa programmi osas on väga äh, problemaatilised, me kutsume üles rahastamist aastal kaks tuhat kaheksateist suurendama, mm, meil on mm, probleem ka sellega, et kodanike Euroopa eelarvet vähendatakse seitsmesaja neljakümne tuhande võrra. ja meile teeb muret ka see, et see vähendab veelgi projektide edutuse, edukuse määra. Äh, teisest küljest on meil hea meel, et suurendatakse Euroopa kultuuripärandi aasta eelarvet, samas äh, on vaja, et ka seitse miljonit eurot mm, muutuks mm, tsiteerides nõukogu arvamust eelarvereal nähtavaks meil on vaja ka äh, teha midagi multimeedia tegevuste osas, meil on vaja, et eelarve toetaks kvaliteetset äh, sõltumatut Euroopa küsimuste kajastamist äh, ja seetõttu me rõhutame, et me toetame mitmeaastast püsivat rahastust Euronet plussile ja samuti see peaks kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eelarves äh, näha olema ja samuti kutsume komisjoni üles äh, tagama selle võrgu jätkusuutlikkus ka pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. meil on vaja, äh, et Euroopa küsimusi kajastataks hästi ja Euronet on üle-euroopaline raadiovõrgustik, mis seda teeb lisaks on meil vaja Äh, rõhutada nende projektide olulisust, mis aitavad Euroopa tulevikku ähm, tugevdada, mm, näiteks uus narratiiv Euroopale, me tootame, toetame selle rahastuse suurendamist Erasmus plussi kaudu äh, seitsmendaks, me toetame ka sporti ja selle kaudu Euroopa Äh, väärtuste edendamist, me kutsume üles suuremale koostööle kultuuri- ja spordivaldkondade vahel, meil on hea meel, et kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarves on rahastus ka eriüritustele, see äh, traditsioon peaks jätkuma, äh, seega me toetame, et äh, kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eelarves oleks samuti miljon eurot eriüritustele, mis aitaksid Äh, edendada sporti rohujuure tasandil, see on kolmsada üritust erinevates liikmesriikides, kus on üle poole miljoni äh, osaleja. Neid punkte on teie enamus äh, toetanud, nii et ma loodan, et me saame arvamuse kiiresti vastu võtta, võtta, hea meelega ootan arutelu ja võtan teie sisendi arvesse. me peame kiiresti tegutsema, sest ma meenutaksin seda, mida ütles ka proua juhataja, et äh, eelarve muudatuste tähtaeg on paari päeva pärast. et suur tänu! okei okay,, thank you, Morten! suur tänu, Morten! ja nüüd ma annaksin sõna variraportööridele. kes sooviks alustada? härra Žuzevski, palun! Nie będę się powtarzać całą dyskusję, którą odbyliśmy wcześniej. suur tänu, proua esinaine. ma ei hakka seda arutelu, mida me oleme juba pidanud, uuesti üle kordama. me võiksime mõningad asjad muidugi üle korrata, aga ajast on kahju. aga mis puudutab nüüd Erasmus plussi, siis see on meie jaoks võtmetähtsusega element. meil on vaja siin rohkem finantsvahendeid järgmise Äh, finantsperspektiivi jaoks, aga paraku me näeme, et äh, siit lähevad nüüd rahad hoopis solidaarsuskorpusesse. Erasmus plussist saab kasu kogu Euroopa, kõik liikmesriigid. aga millised on kogemused Euroopa solidaarsuskorpusega? meil ei ole selle kohta veel piisavalt andmeid ning põhimõtteliselt äh, saab sellest kasu ju ainult äh, väike hulk liikmesriike ja seetõttu me peaksime siin rõhutama seda, et me peame kaitsma Erasmus plussi huve, see on praegu veelgi päevakajalisem kui varem. ja kultuurikomisjonis ma arvan, et ähm, me oleme siin vägagi tagasihoidlikud, nii et äh, need muudatusettepanekud, mis me oleme esitanud, siis need on tõesti väga väikesemahulised, kui me vaatame vahendeid, nii et kui on tegu näiteks uute algatustega ja ja me oleme väga tagasihoidlikud ka mõningate konkreetsete otsuste osas. et see, mida raportöör praegu selgitas, siis seda tuleb vägagi eh, täpselt ja selgelt rõhutada. see puudutab siis eelkõige Erasmus plussi, samuti siis ka Euroopa Ringhäälingut ja samuti ka neid projekte, mida me varem oleme toetanud. see tähendab siis näiteks kunstiväärtustega, kunstiteostega salakaubitsemine, samuti mis puudutab statistikaid ja et ja ka Eurostati osa on siin äärmiselt oluline, et meil oleks piisavalt andmeid ähm, kultuuri äh, valdkonna jaoks ja siin on ette nähtud ka neli miljonit eurot ähm, ähm, Euroopa kultuuripärandi aasta jaoks, aga samas me ootasime ju mitu korda rohkem vahendeid. nii et siin vahendeid on vähe, aga õnneks meil on veel loov Euroopa programm ja lõpetuseks. komisjon lubas meile, et loov Euroopa järgmistel aastatel, see tähendab siis aastatel kaks tuhat kaheksateist kuni üheksateist, saab rohkem vahendeid kui need neli miljonit, sellepärast et äh, meil on vaja siin rohkem äh, vahendeid, aga seda me siin dokumendis, nendes dokumentides, mida me oleme seni näinud, ei näe ka. nii et me peame tõesti tagama selle, et äh, lisavahendid loov Euroopa jaoks lisatakse eelarvesse ja see, mis on ette nähtud Erasmus plussile lisaks, et see tõesti äh, saavutaks selle taseme, mis meile lubati, isegi kui see juhtub siis aasta hiljem. aitäh, suur tänu. Äh, eh, suur tänu, proua esinaine, ma sooviksin tänada raportööri selle arvamuse äh, projekti eest sellepärast äh, mulle tundub, et see on vägagi aru, oluline alus erinevate eelarvepunktide kohta. nüüd, mis puudutab äh, noorteprogramme, siis me teame, et edu, ähm, edu tulemused on siin suhteliselt madalad, aga see on seotud eelkõige just nende programmide alarahastamisega, eriti mis puudutab loov Euroopat ja, ja äh, kodanike Euroopa programmi. ja mina olen teisel seisukohal mõningates punktides kui raportöör, sellepärast et ma arvan, et, et oluline on ikkagi, et Euroopa Liit oma vahendeid kasutab. siin on juba imestust väljendatud selle üle, kuidas on näiteks solidaarsuskorpust rahastatud, ka raportöör rääkis sellest mitmeaastase finantsraamistiku muudetud äh, versioonis äh, peaks olema ju kajastatud ka mõningad lisavahendid, aga paraku on endiselt veel hämmastav see ja seda ütles ka raportöör, et mis puudutab Erasmus plussi eelarvet, äh, siis seal, seal ei ole seda viitekümmet miljonit eurot, mida meile lubati. ja peale selle solidaarsuskorpus seda on ka ette nähtud rahastada, aga see on ka seotud Erasmus plussiga, nii et viiskümmend miljonit, mis oleksid pidanud eelarves kajastatud olema, need, neid me sealt veel ei leia. ja eelarve äh, kavast me leiame, et Erasmus plussi puhul need viiskümmend miljonit on puudu. ja need, kes kõige rohkem selle all kannatavad, ongi meie noorsugu ja Erasmus pluss ja see on täiesti paradoksaalne olukord, sellepärast et äh, me võime ju meenutada seda, et Euroopa Liit on erinevate institutsioonide, organite kaudu pidevalt ähm, väljendanud oma seisukohta, et noortesse tuleb investeerida ja seetõttu ma arvan, et need vahendid äh, tuleks ka eelarvesse selliselt ähm, sisse võtta, nagu nad alguses eelarvekavasse sisse kirjutati meil on muudatusettepanekute esitamiseks vähe aega, aga oma komisjonis me kindlasti oleme ühel seisukohal, kui me üheskoos need muudatusettepanekud läbi vaatame, et me saaksime nii nagu varemgi äh, rõhutada just neid kõige olulisemaid küsimusi meie jaoks. ja muus osas me oleme nõus äh, raportööriga ja suur tänu ka tehtud töö eest. suur tänu, härra Morgano. ja nüüd äh, võtan sõna roheliste variraportöörina eelarve osas ja mida ma sooviksin rõhutada ja mida me kõik teame, et me oleme suuremate programmide puhul silmitsi alarahastamine, see puudutab Erasmust, kodanike Euroopat ja, ja samuti loov Euroopat, nii et isegi kui eelarvet suurendati, siis see ei ole piisav ja ja kui me saaksime seal midagi rohkem saavutada, siis see oleks ka poliitilises plaanis positiivne, me saaksime kaasata ka rohkem noori ja need lisa viiskümmend miljonit tuleb ka realiseerida ja me peame sellele rõhuma, ma arvan, et Ehm, see peaks olema ka meie ühisseisukohaks meie komisjoni poolt. nüüd, mis puudutab Euroopa Solidaarsuskorpust, nagu te teate, siis ehm, ma olin alguses vägagi kõhkleval seisukohal selles osas, kuidas seda tuleks äh, rahastada ja mina leidsin, et see raha ei peaks tulema Erasmus plussist. nüüd komisjon selgitas meile, et nad võtavad Erasmus plussist ainult äh, need vahendid, mis lähevad vabatahtlike te teenistusse ja vabatahtlike teenustuse äh, eelarve, siis tuleb ka selle solidaarsuskorpuse alla. kui seda selliselt korraldatakse, siis ma arvan, et see on, see sobib, et kui nad võtavad teistest programmidest ähm, raha solidaarsuskorpuse jaoks, siis see ka sobib. ja nüüd nad võtavad kaheksakümmend kuus äh, miljonit ähm, eraldamata sihtotstarb-, mitte sihtotstarbelt raha, ähm, siis, siis see äh, sobib, aga me peaksime oma äh, sõnumina edastama, et liikmesriigid peaksid olema valmis äh, selleks, et äh, siht, mitte sihtotstarbelistest rahadest rohkem äh, rahasid nõuda nende suuremate programmideks. ja mina oleksin nõus sellega, et Euroopa Vabatahtlikku Teenistust võetakse raha ja pannakse see solidaarsuskorpusesse ja mm, ja Erasmus plussi vahendeid ei tohiks kasutada solidaarsuskorpuseks. ma ei tea, kas praegu mingisuguseid ohtlikke punkte on, aga ma arvan, et praegu oleks väga hea, kui selline tagatis siin äh, sees oleks, et meil oleks selge, millised on meie nõudmised ja soovid ja ma olen ka täiesti nõus sellega, mida te rääkisite äh, Ähm, Euroopa kultuuripärandi aasta kohta ja Euroopa meedia kohta, meil on seal väga olulised katseprojektid, see on ka poliitilises plaanis väga oluline ja ma toetan ka teie lähenemist Euronet plussile, et me peame siin praegu stabiliseerima olemasoleva olukorra, tagama ka piisavad vahendid selle rahastamiseks ja loomulikult äh, sport ja loomulikult rohujuure tasandi sport ning ka äh, ebasoodsas olukorras olevate isikute lõimimine ja, ja ka ähm, pagulaste kaasamine on siin suureks väljakutseks, et pagulased ja kultuuri valdkond siin kokku viia, nii et sellega on ka ma nõustunud, mis siin spordi kohta on kirjas. ja ma arvan, et ähm, kaks tuhat kaheksateist, kaks eelarve kohta me peaksime esitama vägagi selged nõudmised ja, ja ja need programmid, mis meie jaoks on tähtsad, on tähtsad ka meie kodanike jaoks ja, ja seetõttu see on oluline ka Euroopa Liidu ähm, aktsepteeritavuse jaoks ja see on ka oluline siis, et Euroopa Liitu lähemale viia meie kodanikele, siin on oluline roll mängida kultuuril, meedial ja haridusel. ja nüüd ma annan sõna Silvia Kostale, palun. Grazie, ringrazio <clears throat> molto il relatore e gli shadow per questo loro lavoro. suur aitäh raportöörile ja shadow ja variraportööridele töö eest. võtan jutujärje üle ja mõtte sellest, mida proua Trüppel ütles. minu meelest meie komisjonilt peaks minema välja väga selge sõnum. praegu napib ressursse noortele ja me peame seda sõnumit järjekindlalt kordama ja see peab olema tugev sõnum. meil on see viiekümne miljoniline auk. üks asi on see, et me ootame Brexitiga seonduvat informatsiooni. nüüd on niimoodi, et need vahendid paistavad olevat juba Erasmus plussi all eraldatud me oleme varem kuulnud solidaarsest, solidaarsuskorpusest, aga praegu me räägime ju, vabandage väga, õiguslikust alusest ja see on väga oluline asi. siin tulevad mängu kahekümne äh, aastaga, aasta kaks tuhat kakskümmend esimese poole vahendid ja nende kasutamine Erasmuseks. loominguline Euroopa ja muud, need on pidevalt alafinantseeritud ja edumäär on kaksteist protsenti. see on ausalt öeldes väga kahetsusväärne. minu arvates me peame ikka tegema väga suuri jõupingutusi. me peame suurendama ka teadlikkust teistes fraktsioonides nende ressursside küsimustes Euroopa kultuuripärandi aasta ehm, loominguline Euroopa, seal on üks miljon kaks tuhat seitseteist, kolm kaks tuhat kaheksateist ette nähtud. minu meelest siin nendel asjadel tuleb silma peal hoida. ja väga he-, väga vajalik on, et uute projektide jaoks oleksid kõik need vajalikud vahendid olemas. aitäh ja sõna komisjonile, palun suur tänu, proua juhataja. austatud komisjoni liikmed, ma tahaksin selgitada paari asja, kõigepealt ma tänan selle pideva toetuse eest, mida me saame sellelt komisjonilt oma programmidele ja ettepanekutele, aga ma pean võib-olla äh, selgitama neid äh, MAF-i läbi väik-, läbivaatuse käigus tehtavaid eelarvemuudatusi. me rääkisime viiekümnest miljonist, äh, aga see viiskümmend miljonit jagatakse erinevate aastate äh, vahel, tavaliselt te ootate, et kaheksateistkümnenda aasta eelarves oleks see viiskümmend äh, miljonit nähtavat, aga vastav otsus tehti esmaspäeval või teisipäeval ja praegusel hetkel me tegelikult koostame eelarve peadirektoraadile kirju äh, täiendavate vahendite eraldamise osas äh,, mitte ainult Erasmus plussi, vaid ka teiste programmide osas ja äh, meie peadirektoraadi e peadirektoraadi eesmärgiks on tagada see viiskümmend miljonit äh, järgmiseks aastaks, selleks et tagada selline pidev eelarve kasv, me vaatame, kas see on võimalik, me püüame ära kasutada selle manööverdamisruumi, mis meil on ja samuti lisanduva eelarve äh, jaotust erinevate aastate vahel, see jaotamine äh, kolmeks osaks ei ole hea mõte, nii et me püüame saavutada ikkagi selle viiekümne miljoni kooshoidmist. Ähm, tuleb selgitada ka seda, et äh, me küsisime ja saime selle viiskümmend miljonit Erasmus plussi tugevdamiseks ja komisjoni eesmärgiks oli tugevdada seda programmi, mis äh, töötab hästi ja mis, nagu te ise ütletegi, taotlusi on rohkem, kui me suudame rahundada. nüüd teine punkt puudutab Euroopa Solidaarsuskorpust. komisjon mõistab teie muret, on selge, et üheksakümmend seitse miljonit eurot on Erasmusest välja tulnud kolme aasta peale, et seda korpust öö, rahastada, kogu eelarve on kolmsada nelikümmend üks miljonit eurot, see on komisjoni ettepanek, aga seda tuleb vaadata, nagu te, proua juhataja, ütlesite, natuke laiemas kontekstis. me peame arvestama, et Erasmus plussist võetakse välja Euroopa vabatahtlik teenistus ja see läheb sinna korpuse alla äh, ja me lisame ka täiendavaid rahasid mujalt ja teistest programmidest. nii et tegelikult me saame parema mõju, kui me keskendume kõikide noortele suunatud programmide rahad ühtekokku. nii et see kõige olulisem on pakkuda noortele tegutsemisvõimalusi ja ainukene programm Mm, mis, mida see puudutab, ei ole mitte ainult Erasmus pluss, vaid nagu te teate, äh, kakskümmend viis miljonit äh, liigub siin samamoodi. nii et kui keegi ütles, et noori karistatakse, siis tegelikult ei, noortele suunatud eelarve kokkuvõttes tegelikult kasvab, nii et need on need äh, punktid, aitäh. nüüd härra Tuševski ja siis Morgan Troszkę jestem e, zaniepokojony. suur aitäh! ma pean ütlema, et e, äsja kuuldud informatsioon teeb mind pisut murelikuks. Euroopa Solidaarsuskorpus ei lõpe sugugi mitte kaks tuhat kaheksateist, see, selle jätkumine on ette nähtud kahe, kahe tuhande üheksateistkümnendaks aastaks seitsekümmend miljonit peaaegu siis on ette nähtud ja kahekümnendaks aastaks on meil ka ette nähtud vahendid, nii et ähm, eraldatud vahendite hulk on päris äh, muljetavaldav. loominguline Euroopa, see on kaks tuhat kaheksateist, kõik need asjad tulevad nii-öelda samast ähm, kohast ähm, me peame vaatama nagu kaugemale tulevikku, me soovime et see dünaamika sät-, jätkuks ja samamoodi ka dünaamika, mis on seotud Erasmusega seoses. me ei sooviks näha mingisuguseid võlgnevusi kahe aasta pärast Erasmus plussis. tegelikult, kui te dokumente loete, siis te näete sealt, et me vaatame juba selgelt tulevikku, seal on planeeritud eelarve, ellu viidud eelarve ja nii edasi me peame hoolitsema selle eest, et maksed toimuksid ladusalt. ja et meil ei läheks asi kalliks maksma äh, maksuaukude tõttu järgmistel aastatel. aitäh! mul on väike kommentaar selle kohta, mida komisjon ütles. kolmekümnenda mai teatis ütleb, et tähendab, sealt jääb selline mulje, et kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eelarve on tehtud nii, nagu see kinnitus oleks juba tulnud. seal on viiekümne miljoniline auku Erasmuse osas. Need asjad ei klapi omavahel kokku kolmekümnendal mail on öeldud teatises, kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eelarve on tehtud nii, nagu see eh, eelarve ülevaatamine oleks juba lõpule viidud ja samas on eelarves kolmekümne või viiekümne miljoniline auk. Need asjad, vabandust, väga ei klapi omavahel kokku. Morten. oh sorry, it was a direct question see oli otsene küsimus komisjonile, kas te võiksite palun sellele vastata? aitäh, minu meelest on siin arusaamatus. Äh, eelarve mm, eelnõu äh, koostamise hetkel oli see viiskümmend e- miljonit eurot nii-öelda reservis seoses Suurbritannia valimistega. praegu on otsused tehtud ja me oleme valmis e, e, edastama oma kirjad, mis tõlkuvad nii-öelda komisjoni ettepanekuteks septembris või sügisel ja see puudutab kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta programmide prognoose ja äh, piirsummasid. nii et see, mida te näete äh, praegu eelarve eelnõus äh,, siis selle teise, teine osa top-up'ist ei ole veel eelarve eelnõus sees, esimene pool eraldati aastal kaks tuhat seitseteist, aga teine pool oli reservis ja praegu me nüüd saame selle lisada ja selleks on vaja ametlikku otsust lihtsalt. okei okay,, then we will hope. hea küll. loodame, et ähm, see asi saab korda, lõpeb edukalt ja et pärast seda, kui üle vaadatud äh, mitmeaastast finaal, finantsraamistikku on seda raha tõesti võimalik kasutada. aga nüüd Morten, sõna tagasi sulle. suur aitäh, juhataja minu meelest see äsjane vestlus illustreerib ilmekalt seda, et on küsimusi, mida tuleb jätkuvalt veel arutada. raportöörina pean ma tunnistama, et mul oleks tegelikult veel vaja mõningaid küsimuste-vastuste voore komisjoniga selleks, et meil õnnestuks mõnedest Äh, arusaamatustest üle saada, ma loodan, et meil õnnestub tõesti mõned need küsimuste-vastuste kohtumised komisjoniga korraldada. kolleegide muudatusettepanekud ka peegeldavad tegelikult äh, neid küsimusi, nii et äh, meie komisjonilt peaks välja minema väga selge signaal selle kohta, mida me täpselt eelarvelt ootame. see, mida me täna kuulsime Need kommentaarid, need väga selgelt toetavad seda meie komisjoni seisukohta ja väga selget veendumust meie komisjoni liikmete hulgas, et me peame seisma ühise rindena selle asja taga. ja et meil on ühine arusaam nendest asjadest ja et me saame niimoodi nend-, selle põhjal edasi minna ja ootan siis edasiste päevade tööd ja edasiminekut. aitäh, Morten! kahekümne kuuendal ähm, kell kuus õhtul on muudatusettepanekute tähtaeg. viimane päevakorrapunkt ja lähen üle saksa keelele. siin on äh, tegu siis arvamuse projekti läbivaatamisega, mis tuleb siis äh, Ampli ähm, komisjonist ja see puudutab puudega inimesi käsitleva Euroopa strateegia rakendamist ja meie raportööriks on Julie Ward. veebruaris kaks tuhat seitseteist Euroopa Komisjon võttis äh, vastu oma vahearuande Euroopa ähm, äh, strateegia rakendamise kohta, mis puudutab puudega äh, inimesi aastateks kaks tuhat kümme kuni kaks tuhat kakskümmend ja see strateegia on ähm, ka põhiinstrumendiks ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamiseks Euroopa Liidus ja ähm, strateegia eesmärke äh, tuleks saavutada meetmete kaudu kaheksas tegevusvaldkonnas ja siia alla käib ka haridus ja väljaõpe. see peaks tagama ähm, puuetega inimestele piirita juurdepääsu ühiskondlikule elule ja ka kestlikule õppele ning sellega see peaks siis ka parandama äh, puuetega inimeste elukvaliteeti. äärmiselt oluline on siin ka Erasmus pluss programm, sellepärast et see on väga positiivne just ähm, puuetega üliõpilaste Ähm, parema ühtsuse tagumise, tagamiseks ja meie raportöör Julie Ward tegeleski selle temaatikaga ja ta nüüd ka selgitab, milliseid edusamme saavutatud on selle strateegia puhul ja enne kui ma proua Voodile sõna annan, siis ütlen, et äh, muudatusettepanekute tähtaeg on kakskümmend üheksa juuni kell kaks ja palun arvestage sellega, et hääletus oli ette nähtud küll algul kahekümne kaheksandaks septembriks, aga nüüd on see äh, kümnes oktoober. ja palun, Julie. aitäh, juhataja mul oli hea meel saada see teema endale, sellepärast et äh, ma olen puudega inimeste õigusi kaitsnud pikka aega ja juhtinud Põhja-Inglismaal puudega inimeste organisatsiooni. minu jaoks on oluline ka puudega inimeste suhe kultuuri äh, tegelikult oluline selle vahe hindamise juures on vaadata, milline peaks puudega inimeste strateegia välja nägema meie pädevuse seisukohast ja nagu te teate, on meil eh, sõnade arvu piirang, nii et ma olen otsustanud eh, mm, keskenduda järgmistele teemadele. Eh, juurdepääsetavuse aspekti arvestamine Euroopa poliitikates Äh, hariduslike erivajadustega noorte vajaduste arvestamine, sealhulgas kõrghariduses ja üleminekul täiskasvanu ellu. piirangud liikuvusele, mis on jätkuvalt suureks väljakutseks, digitaalne lõhe ja osalus kodanikuna. meil on juba öö, olnud väga hea koostöö öö, kodanikuühiskonnaga, eh, eriti oleme rääkinud Euroopa Puuetega Inimeste Foorumiga ja kaasava hariduse valdkonna organisatsioonidega. ja mis puudutab digitaalse lõhe küsimust, kui ma olin eelmisel aastal raportöör äh,, siis ma äh, kohtusin digivaldkonnas töötavate paljude inimestega, eh, kellel on puue ja ma kavatsen neid kontakte ka kasutada. Eh, eriti pööran tähelepanu eh, liigu, liikuvuse küsimusele, hariduse kaasavusele ja osalemisele kultuuri- ja kodanikuelus Mm. üks põhjus, miks ma tulin poliitikasse, oli selles, et mõned puudega inimesed äh, minu kodukohas ei saanud osaleda demokraatlikes protsessides. Äh, mis puudutasid kohaliku omavalitsuse eelarve määramist, määratlemist, äh, nii et et minu jaoks on demokraatlikes protsessides osalemine väga oluline. ma olen tegelikult ka konventsiooni rakendamise seisukohast üks kontaktisik siin parlamendis ähm, ja tegelenud puudega inimeste õigustega, nii et mul on väga hea meel äh, seda arvamust koostada ja ma ootan kolleege osalema, nõu andma, ettepanekuid tegema. aitäh, Julie, nüüd annaksin sõna varu, variraportööridele ja Kurtsio Mattiise on ainukene variraportöör, kes praegu kohal on. suur tänu. ma tänan Julie't tehtud töö eest. ma olen nõus tema seisukohtadega ma viitaksin ühele asjale, millest eile rääkis Silvia Kosta. me räägime väga palju haridussüsteemi uuendamisest, kommunikatsioonitehnoloogiatest ja tegelikult on kõik muutunud väga juurdepääsetavaks, me elame ajal, kui tehnoloogia annab meile lõpuks võimaluse kaasata väga palju nendest inim-, paljud nendest inimestest, kes varem jäid protsessidest kõrvale. ja anda neile võimalus osaleda avalikus elus. ja samuti ka poliitilistes debattides. ma arvan, et on väga oluline, et poliitikud seda teeksid. sellega tegeleksid, et need juurdepääsetavuse võimalused jõuaksid inimesteni. me kõik teame, et eelarveid kärbitakse äh, haridusvaldkonnas äh,, koolides paljud organisatsioonid Äh, ei taha juurdepääsetavust tagada, sellepärast et sellega on seotud kulud. kuigi tegelikult arvestades äh, sotsiaalsete kasudega, need kulud ei ole tegelikult väga kõrged. nii et äh, võib-olla on siin küsimus ka Euroopa kultuuri- ja haridussüsteemi uuendamisest. meil on vaja lähtuda juurdepääsetavuse direktiivist ja Ehm, praegune tekst on tegelikult väga hea. ainuke küsimus, mis mul Julie Woodile on, on järgmine, võib-olla me võiksime lisada tähelepanu mm, sisserännanute ja pagulaste peredest pärit eh, puudega inimestele, kes väga sageli jäävad igasugustest programmidest välja. Silvia The... aitäh, Silvia. aitäh, Julie, selle pädevuse eest, mida sa oled meile näidanud, sa oled väga äh, pühendunud ja teinud suurepärast tööd äh, selle arvamuse kallal. ma olen tegelikult väga nõus äh, sellega, mida sa enne ütlesid ja selle teemade valikuga arvamuses aga on üks asi, mida me võiks rohkem rõhutada ja see võiks olla see, et me rõhutame, et puudega inimestel on õigus saada haridust, mitte võimalus saada haridust. see tähendab seda, et koolidel peavad olema äh, tugivahendid kõikide inimeste jaoks, kes seda vajavad äh,. peab olema võimalus personaliseerida õpet äh,, tagada isiklik toetaja ma arvan, et selle eesmärgi saavutamiseni me ei ole Euroopas veel jõudnud ja sellega ei pea tegelema mitte ainult äh, täitevametid, vaid äh, ka kõik ülejäänud institutsioonid Euroopas on palju head kogemust äh, erinevate koolitüüpidega, erinevate programmidega ja ma arvan, et see on midagi sellist, millest me peaksime rääkima puudega inimesed ähm, käivad koolis, aga väga sageli on ka küsimus sellest, mis saab pärast seda, kui nad koolivad oma kodust välja ja sellele aspektile peaks ka keskenduma. Äh, noorte inimeste nõustamine, äh, kaugõpe, segatud äh, või segaõppekavad, erinevad tehnoloogilised tööriistad on palju võimalusi, kuidas noored puudega inimesed võivad saada kõrghariduse. aga mulle meeldib siin ka see punkt, mis puudutab juurdepääsu kultuurile mitte ainult vaatajana, vaid ka aktiivse osalejana. meil on vaja andmeid äh, puudega inimeste osaluse kohta ja samuti ka töövõimalused ja osalus äh, kodanik, kodanikuühiskonnas ähm, konventsiooni kümnes aastapäev oli üsna hiljuti, me rääkisime sellest ja tegelikult äh, me ei ole rääkinud äh, sellisest asjast, et tuhande üheksasaja seitsmekümne seitsmendal aastal üks väga julge naine hakkas avama Itaalias puudega inimestele äh, koole, see on nelja, nelikümmend aastat tagasi tänaseks, see tee on olnud väga keeruline, aga see äh, kogemus võiks edasi kanduda. suur tänu ja nüüd annan sõna äh, meie komisjoni esindajale äh, konventsiooni juures. suur aitäh! ka mina sooviksin tänada raportööri. ma mõistan, et me kanname edasi vastutust Euroopa Liidu tasandilt või anname edasi seda. ma mõistan, et liikmesriigid ähm, püüavad midagi teha puuetega inimeste aitamiseks, aga samas liikmesriigid ootavad midagi ka Euroopa Liidu tasandilt. meil on juttu olnud kurtidest, me oleme tegelenud ähm, kurtidega ka siin Euroopa Parlamendis ja mäletate, kui ülitänulikud nad meile on olnud ähm, muuhulgas selle eest, et me panime audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi ka selle sätte, et need teenused peaksid olema kättesaadavad näiteks kuuldepuudega inimestele. sellised on minu kogemused vähemalt Tšehhi Vabariigist. minul on ettepanek. ettepanek, et me Euroopa tasandil ei loobuks konkreetsetest äh, toetustest. siin oli Julie Uud rääkis sellest Erasmusega seoses. ma arvan, et me peaksime kohtuma puuetega inimeste organisa-, organisatsioonidega liikmesriikides ja edendama nende huvisid. aitäh! suur aitäh! komisjon, kas keegi sooviks sõna? suur aitäh, juhataja! paar sõna sissejuhatuseks veebruaris avaldasime eduaruande puuetega inimeste strateegia kohta. see peegeldas ähm, sellest, mis oli tehtud aastani kaks tuhat kuusteist. nii nagu siin on juba öeldud, katab see strateegiaperioodi kuni kahe tuhande kahekümnenda aastani, mis tähendab seda, et, et see on äh, jätkuv töö ja me jätkame selle, nende asjade elluviimisega praegu on aga käes juba aasta kaks tuhat seitseteist ja selles mõttes on igati mõistlik mõelda ka selle üle, mis hakkab toimuma pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. selles mõttes on ülikasulikud Euroopa Parlamendi poolsed mõtted. loomulikult me konsulteerime ka puuetega inimestega ja nende organisatsioonidega me alustame nende aktiivset kaasamist aruteludesse niimoodi, et kõik oleks varakult juba valmis aastaks kaks tuhat kakskümmend üks. nüüd selle juurde, mida teeb teie komisjon, kultuuri- ja haridusvaldkond siis? saavutusi juba on, aga palju tööd on veel vaja muidugi teha. me tervitame teie seisukohti selle kohta, kuidas ähm, saavutada edusamme haridusvaldkonnas ja tööturul. me tervitame ka arutelusid ähm, Marrakechi lepingu osas audiovisuaalmeedias, meediateenuste direktiiv on praegu jõudmas kolmepoolsetesse läbirääkimistesse, siis on veel e-raamatute teema, mis on seotud ka Marrakechiga. me teame siin raportööri, kes vastutab selle juurdepääsetavuse e, teema eest. meie huvides on, et aastast e, kaks tuhat kakskümmend üks oleks igati ambitsioonikas strateegia jätkumas suur aitäh, komisjon ja Julie, kas sa soovid veel kord sõna? suur aitäh selle arutelu eest ja suur aitäh ka nende ettepanekute eest. pean ülioluliseks seda, mida ütles Silvia, nimelt, et vaadata seda inimõiguste raamistikus. vahel me peame neid asju iseenesestmõistetavaks, aga me ei tohiks sugugi neid iseenesestmõistetavaks nii-öelda pidada. puudeid on väga erinevaid. palju on peitpuudeid ja ma arvan, et me peame pidevalt äh, oma kolleegidele, oma valitsustele äh, meenutama, et äh, puue võib tabada igat üht meist. ja sedamööda, kuidas me vanemaks saame, võib ka meil tekkida vananemisega seotud puudeid. nii et ähm, see ei ole mingisugune asi, mis ähm, toimub vaid kuskil või, või eksisteerib vaid kuskil suletud ringis, see on vägagi kindel osa mis tahes ühiskonnas. on kampaania väga hea kampaania ja mida, ei midagi ilma meieta, meie eest. see on väga hea. ja kommentaar migrantide kohta on väga asjakohane. ma olen käinud ise Calais ähm, pagulaslaagris ja see oli üks noor mees, kes väga tahtis minuga suhelda. ja siis ma sain aru, et ta oli kurt. see tähendab, et tal oli kahekordne nii-öelda takistus. esiteks ta oli pagulane, kellel oli niikuinii raskusi suhe, suhelda ja teiseks tal oli, ta oli ka veel kurt, ta oli Afganistanist. tal oli tohutuid raskusi osaleda selles kampaanias, mida seal ähm, püüti käivitada, nii et ma eriti teadvustan neid raskusi, neid topeltraskusi, mis on nii-öelda pagulastel ja migrantidel. suur aitäh, Julie! tõesti, empaatia on selles teemas ääretult oluline, sellepärast et puue, me peame teadvustama, et see võib olla äh, võib ühtäkki saada osaks ka meie elust ähm, vananedes näiteks ja, ja selles mõttes on väga oluline seda teadvustada siin. suur aitäh! kahekümne üheksas juuni kell neliteist on muudatusettepanekute tähtaeg selle eelnõu osas, kas veel on mingisuguseid muude küsimuste päevakorrapunkte? ei ole, minul on üks teade, mina ju kutsusin teid siia. meil oli see öm, ähm, maailma pagulaste päev ja Esplanaadil on selline kuldne konteiner. idee on rääkida pagulastega erinevates olukordades ja mõned kolleegid Silvia Costa-Bogdan Nemad juba teatasid, et nemad sinna tulevad, kuid teil veel kellelgi on praegu hetkel aega, me praegu kohe lähme siit koosolekusaalist sinna kuldse konteineri juurde, see on siis võimalus pagulastega suhelda. kakskümmend üheksa juuni ehm, üheksast kaheteist kolmekümneni on meie järgmine koosolek ja Silvia, suur aitäh meil on kahekümne kaheksandal kuupäeval see initsiatiiv, kuhu teidki on kutsutud, see on Itaalia regioonide nimel. tegevuskoht on Sienas. kogu teema on seotud ähm, alaealiste pagulastega, alaealistest saatjateta pagulastega ja seal on ka paga, pagulasi koha peal, nii et ma soovisin selle kutse siin maha öelda. suur aitäh! juhataja tänab tõlke, suur aitäh ja meeldivat päeva jätku!